oleme arutelu lõpetanud ja hääletame homme keskpäeval. järgmine istung toimub homme hommikul kell kaheksa kolmkümmend hommikul ja kestab äh, kuni keskpäevani ja siis jätkame pärastlõunal ja protokoll loomulikult avaldatakse parlamendi veebileheküljel. aitäh, head ööd!